kallid kolleegid, ma tahaksin täna austust avaldada ühele suurele inimesele, Michel Rocard lahkus äh, kahekümne viie aastaselt meie seast laupäeval. ta oli meie kunagine kolleeg. Äh, ta võitles äh, pikalt tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal, kahe tuhande üheksanda aastani töötas ta siin äh, Strasbourgis ja püüdis teha kõik selle, selleks, et äh, parlament oleks ühtne, teenides samal ajal oma rahvast ja kodanikke. nüüd mina isiklikult tahaksin meenutada seda väsimatut poliitikut, kelle büroo oli minu oma kõrval, ta oli endine peaminister ja samas ta oli nagu tavaline parlamendisaadik. tema kolleegid hindasid, imetlesid teda, tema isiksuse, tema töö pärast. ta oli äh, tööhõive ja kultuurikomisjoni esimees, arengukomisjoni esimees Prantsusmaa on kaotanud suure riigimehe. me mäletame Matignoni kokkulepet, mis võimaldas leida lahenduse Uus-Kaledoonia vägivallale. ta oli väsimatu keskkonnakaitse eest võitleja, eriti polaarpiirkondade keskkonnakaitse eest, ta oli suur visionäär ja neljapäeval avaldatakse talle viimset austust Prantsusmaal. sooviksin, et täna püsti tõustes mälestaksime teda ja austaksime teda.